pani przewodniczącej! witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. wznawiam posiedzenie. tere pärastlõunast! jätkame oma osaistungjärgu tööd. tere kõigile kes on siin saalis kohal tere ka meie volinikule meie külalisele euroopa komisjoni ridadest. eilse istungi protokoll ja tekstid on kättesaadavad, kas teil on kommentaare selle kohta, kui ei ole, nagu paistab, siis